ja asumegi nüüd hääletama. esimene resolutsioon puudutab Kambodža äh, vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevat seadud, eelnõud ja hääletame kogu resolutsiooni teksti üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see resolutsioon on vastu võetud teine resolutsioon puudutab Kongo Demokraatliku Vabariigi iseäranis inimõiguslaste Yves Makvambala ja Fred Bauma juhtumit. tegemist on ühisresolutsiooniga, ja hääletame kogu resolutsiooni teksti üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ma loodan, et kõik on nüüd hääletanud, sest hääletus on nüüd lõppenud. see resolutsioon on vastu võetud. ja nüüd hääletame Äh, resolutsiooni olukorrast Bahreinis, iseäranis Nabeel Rajabi juhtumit. Äh, pärast põhjenduspunktid C on muudatus üks. niisiis muudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? see muudatusettepanek on tagasi lükatud ja nüüd hästi-hästi kontrollime seda muudatusettepanekut, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ma loodan, et kõik on hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud ja nüüd äh, hääletame kogu resolutsiooni nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus äh, on lõppenud. see resolutsioon on vastu võetud ja suure häälte enamusega ja nüüd hääletame järgmist resolutsiooni, mis puudutab kahe kristlasest kirikuõpetaja olukorda Sudaanis. ühine resolutsioon pärast punkti kolm on muudatusettepanek kolm Rahvaparteilt kahes osas, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vähemalt mulle jäi selline mulje, ütleb president. aga me kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see muudatus on tagasi lükatud. nüüd hääletame eh, punkti seitse, esialgne tekst, kes on poolt vastu, erapooletud. see on vastu võetud. punkt kaheksa, esialgne tekst, suuline muudatusettepanek proua Veržialt. kes on poolt või proua Veržia, vabandust, kõigepealt jah, ma teen väga kiiresti, eile õhtul sain teada, et eh, kolm Sudaani opositsiooni esindajat Äh, mõist-, neile mõisteti äh, esmaspäeval kakskümmend piitsahoopi ja see otsus äh, viidi ka koheselt täide. ma, selles riigis on tegemist tõesti väga alandava karistusega ning ma nõuan, et Euroopa Parlament selle uue faktiga siia resolutsiooni sisse paneks ja ma loodan, et selles osas valitseb üksmeel. no, niisiis, kas keegi on vastu? kas keegi on selle suulise muudatuse vastu, keegi ei näe vastu olevat, nii et, et nüüd hääletame punkti kaheksa äh, muudetud kujul. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see muudatusettepanek on vastu võetud, aitäh nüüd üheksas punkt, esialgne versioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd pärast põhjenduspunkti F muudatus üks Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ähm, muudatus kaks Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on ka vastu võetud. ja nüüd äh, põhjenduspunkt H, esialgne test, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni ning nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see resolutsioon on vastu võetud suurte hääl, suure hääle enamusega. suur aitäh, tänase koosoleku protokoll äh, avaldatakse ja suur